ka järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni avaldus teemal sõivu, sõidutundide ja puhkeaegade hindamine ja sõna on komisjonil. suur aitäh, president. ma äh, esitan komisjoni avalduse teemal sõidutundide ja puhkeperioodide hindamine. Euroopa Eh, liidu määrus viissada kuuskümmend üks eh, jõustus kahe tuhande seitsmendal aastal, viieteistkümnendal aprillil. Eh, seega kak, umbes kaks aastat tagasi ning sellega asendati need reeglid, mis puudutasid sõidutunde ja puhkeaegu, mida ei olnud juba üle kahekümne aasta muudetud sellest ajast saadik, kui nad vastu võeti komisjon on väga tähelepanelikult jälginud selle uue määruse ellurakendamist, me oleme korraldanud palju kohtumisi liikmesriikidega, äh, äh, vastava sektori esindajatega ja samuti on toimunud väga paljude erinevate töögruppide kohtumised. Äh, üsna peatselt avaldame me ka raporti sotsiaalreeglite rakendamise kohta esialgsete järelduste põhjal võib öelda, et need jõupingutused, mida liikmesriigid on teinud äh, rakendamise kontrollimiseks, peavad olema suuremad selleks, et me saavutaksime sellise taseme, nagu Euroopa õigusaktid seda nõuavad. kõik need algatused, äh, mis, millega komisjon on välja tulnud, on äh, avaldatud koos suunistega, liikmesriigid on nendeks oma nõusoleku andnud ning need suunised peaksid tagama selle, et reegleid rakendatakse ühtemoodi, reegleid, mis puudutavad sõidutunde ja puhkeperioode, näiteks kas või seda, seda juhtudel, kui äh, mingi kiireloomulise asja tõttu äh, juht peab oma puhkepausi katkestama. Äh, komisjon püüab parandada ka sõidutundide arvestamist. jaanuaris võeti vastu meetmete pakett, mis peaks selle süsteemi turvalisust veelgi suurendama. liikmesriikidel on äh, võima-, võimalus välja töötada konkreetne varustus äh, selleks, et sõidutunde arvestada. teine meetmete pakett äh, mis on suunatud tehnilistele karakteristikutele tahograafide osas, on praegu komitoloogia menetluse raames arutusel Need meetmed on äh, äh, hõlbustanud siis äh, digitaalsete tahograafide kasutamist juhtide poolt. komisjon on kahe viimase aasta jooksul jälginud nende reeglite rakendamist ning järeldab selle põhjal, et uued seadused puhkeaegade ja sõidutundide osas on olukorda parandanud komisjon koos liikmesriikidega on enda poolele saanud need riigid, kes äh, võts-, lubasid äh, vastu võtta need reeglid alles kahe tuhande kümnendaks aastaks. samuti on väga oluline, et liikmesriigid hoolitseksid selle eest, et sotsiaalsfääri alaseid õigusakte rakendataks kogu Euroopas ühtlustatud. see on kõik, mis mul täna parlamendile komisjoni poolt sellel teemal öelda on, ma kuulan nüüd väga tähelepanelikult seda, äh, mida äh, parlamendisaadikutel öelda on. aitäh! ja nüüd rahvapartei fraktsiooni nimel proua Wortmann, kool kaheks minutiks. Er eh, suur tänu, härra president. seoses selle komisjoni avaldusega oli siin täna natukene segadust, aga selge on see, et Rahvapartei suulised eh, küsimused on tegelikult teie tänase avalduse aluseks. Need suulised eh, küsimused tulenevalt sellest, et äh, meil on suured mured selles valdkonnas. eriti kui me räägime dokumentide praktilisest rakendamisest. põhimõtteliselt on olukord selline, et äh, kui sõidukijuht sõidab ka minuti kauem äh, ühes liikmesriigis, siis ta põhimõtteliselt äh, nädalaid hiljem peab olema ka valmis maksma trahvi mõnes teises liikmesriigis. aga mida siis juht peab tegema, kui kõik parkimiskohad kiirtee ääres äh, on äh, täiesti täis ja siis järgmisele parkimisplatsile jõudmine võib võtta mitu kilomeetrit. no ühesõnaga, ma paluksin, et te selle valdkonnaga tegeledes ei pööraks tähelepanu ainult reeglitele teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt. Need äh, mured, mida ma mainisin, peaks olema ka arvesse võetud niimoodi, et äh, asjasse puutuv sektor äh, saaks ka võimaluse teile oma muredest rääkida ja nüüd selline direktiiv loomulikult ei ole liikmesriikides õiguslikult siduv. see on selge. ühesõnaga on võimalik äh, viidata sellele direktiivile, aga tegelikult äh, õiguslikku siduvust ei ole ja sinna ongi koer maetud. ja teie, härra volinik, kindlasti ähm, annate parimat seda valdkonda edendada ja sotsiaaldemokraadi nimel proua Tikau, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. mis puudutab äh, sõidukijuhtide puhke- ja sõidutunde, siis sellega pannakse paika ohutus ja sotsiaalsed standardid maanteedel. kahjuks ei ole aga Euroopa Liit suutnud vähendada õnnetusjuhtumite arvu maanteedel. liikmesriigid on tugevdanud kontrolle ja inspektsioone. kui ma aga vaatasin sotsiaalseid tingimusi, siis ma analüüsisin Euroopa Komisjoni raportit, mis äh, peaks tulema kaks korda aastas, aga see tuli natukene hiljem, siis sellest raportist tuli ka välja, et on liikmesriike, mis äh, tegelikult äh, tegid rohkem kontrolle, kui nad oleksid pidanud tegema, aga teised liikmesriigid jälle ei saavutanud üldsegi seda miinimummääragi. ja koos nõukoguga me oleme nüüd äh, jõudnud kompromisstekstini, liikluskontrollid äh, ei peaks olema diskrimineerivad, äh, vaid peaksid tulenema konkreetsest vajadusest. tahaksin öelda volinikule, et meil on probleeme seoses parklakohtadega Euroopa Liidu ja Venemaa piiril. Neid parkimiskohti ei ole seal piisavalt, meil tuleks rohkem nendesse parkimiskohtadesse investeerida. nelikümmend protsenti sõidukijuhtide röövimistest leiavad aset sellistes parklates ja me nõuame, et oleks ehitatud turvalised parklad. kui sõidukijuhid peavad kinni pidama nendest rangetest äh, eeskirjadeks äh, puhke- ja sõiduaegade valdkonnas, siis seda saab teha ainult siis, kui neil on turvalised parkimiskohad. nüüd äh, proua Lichtenberger Roheliste nimel, palun. suur tänu. kolleeg Rahvaparteist ütles, et põhimõtteliselt sellel valdkonnal on suur mure, et kui sõita minut kauem lubatust, siis äh, võib-olla nädalaid hiljem tuleb trahvi maksta. rahustan kolleegi aga maha. liikmesriikides on kontrollid niivõrd lõdvad, et enamik liikmesriike tegelikult ei äh, tule üldse oma kontrolli kohustusega toime ja teiseks äh, ka trahvimenetlused on äh, täiesti lapsekingades. üks näide. peetakse kinni sõidukijuht kiirteel, kes on äh, töötanud kolmkümmend kaheksa tundi järjest, siis mitte keegi ei saa öelda, et ta ei ole leidnud parkimiskohta vastupidi, olukord on hoopis selline, et töövõtja sunnib sõidukijuhti töötama nii kaua, kuni ta kokku kukub ja ma ei pea teile olukorda nüüd veelgi täpsemalt kirjutama, kirjeldama veokijuhtide osas. olukord on selline, et tihtipeale veokijuhid transpordivad ohtlikku lasti, mis võib põhjustada väga suuri õnnetusi minu arvates on kontrollid hädavajalikud, me peame kontrolle korralikult ja tõhusalt läbi viima. ja eriti, kui me oleme sisse viinud digitaalse sõidumeeriku, siis äh, rakendamise aeg on olnud päris pikk ja lõpuks ometi peaks olema võimalik tõhusamalt kontrollida ja seda, liiklusohutuse ja ka sõidukijuhtide enda huvides. suur tänu, poolteist minutit äh, fraktsiooni Intem nimel härra Blokland, palun. tänan, härra president. lõpuks ometi on nüüd päevakorral puhke- ja sõiduaeg. alates määrumist jõustumisest on olnud palju ebaselgust rakendamise valdkonnas. see määrus tuleb kiiresti üle vaadata ja mida on vaja siis parendada? seadusandlus peab olema rohkem äh, selge ja ette ennustatav. liiklusohutus on loomulikult liikmesriikide pädevuses, aga ma olen selle poolt, et meie tegevus oleks läbipaistev ja selge. ainult niimoodi on võimalik vältida ebarealistlikke trahve ja ebareaalseid ähm, ajapiiranguid. see seadusandlus äh, võimaldab äh, välismaiste autojuhtide diskrimineerimist ja see on täiesti vastuvõetamatu, see on siseturu moonutamine. üks näide sõidukijuht äh, saab äh, Prantsusmaal äh, trahvi nelikümmend viis eurot, sest ta ületas sõiduaja, aga selle trahvi menetlemine võtab aega kuus tundi, sõidukijuht ei saa õigel ajal oma kaupa maha laadida ja tegelikult lõppkokkuvõttes on tal kahjud üle tuhande euro. niisiis liikmesriigid, kes äh, moonutavad äh, siseturgu, peaksid äh, saama võetud vastutusele ja Holland vaatab siinkohal eelkõige lõuna poole. ja nüüd järgmised kõnelejad, kõigepealt härra Marinescu, palun. suur aitäh, lugupeetud president. sõidu- ja puhkeaegade järgimine veokijuhtide poolt on ääretult oluline selleks, et tagada äh, turvalisus meie maanteedel ja kaitsta äh, inimesi. kahe tuhande üheksandal aastal võttis Euroopa Komisjon vastu meetmete paki selleks, et äh, hoida ära tahograafide kuritarvitamine ning et suurendada liikmesriikide poolset kontrolli selle üle, kuidas Ähm, kontrollitakse sõidu- ja puhkeaegade eeskirjade täitmist. Need meetmed on tervitatavad, võttes arvesse seda, et ähm, esile on kerkinud aja jooksul päris palju probleeme äh, näiteks kas või äh, tööaja registreerimisega, äh, on probleeme ka digitaalse tah-, tahograafiga. ma arvan, et üks kõige olulisemaid aspekte, millega komisjon peaks tegelema, on see, et ta peaks hindama ähm, seda, kuidas dokumendi kakskümmend kaks murd kaks tuhat kuus on üle võetud siseriiklikusse õigusesse. Rumeenia on oma kohustused täitnud selles vallas, aga on teatud liikmesriike, mis ei ole veel oma ülesandeid täitnud ja see tähendab seda, et on raskusi rakendamisega üle kogu Euroopa Liidu. võttes arvesse liikmesriikide poolseid raporteid, siis ma kutsun Euroopa Komisjoni üles analüüsima äh, määruse viissada kuuskümmend üks murd kaks tuhat kuus äh, ülevaatamist, aitäh! suur aitäh, nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna äh, kolleeg ähm, Liberatski suur aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid daamid ja härrad. me räägime sõidu- ja puhkeaegadest veidi ve,, veokijuhtidele. praegusel hetkel oleme me finantskriisis ja ka veokijuhte mõjutab see kriis. väga paljud ettevõtted transpordisektoris on sattunud tõsistesse raskustesse. ja seetõttu võib öelda, et praegune süsteem on äh, keeruline, äh, ta ei ole lihtne, tekib küsimus, kuidas äh, need praeguseks paika pandud eeskirjad ellu tuleks rakendada. praegu ei ole veel teaduslikku tõestust sellele, et äh, vähem ranged eeskirjad, äh, mis äh, võimaldavad pikendada nädala lõikes sõiduaegu, ähm, peavad ilmtingimata tooma kaasa ohutuse vähenemise meie maanteedel. hoopis vastupidi, reeglite range ellurakendamine ning transpordisektori koormuse suurendamine, ma räägin siin Eurovinjetist ja äh, kulude internaliseerimisest, eh, siis see kõik võib tegelikult äh, kogu seda sektorit hoopis ohustada. suur aitäh, härra Liberatski ja nüüd saab sõna volinik. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, ma kuulasin väga hoolikalt seda, mida te kõik siin ütlesite ja ma ütleksin, et äh, see äh, määrus äh, on midagi, mis on maanteeohutuse jaoks ääretult oluline, ka sotsiaalsest aspektist lähtuvalt. ja seetõttu ma tahaksin kinnitada neile, kes on muret väljendanud Äh, seda, et komisjon on teadlik asjaolust, et äh, parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud määruse järk-järguline ellurakendamine praegusel hetkel toimub, äh, me oleme pidevas kontaktis liikmesriikide poolsete ekspertidega ja seda kõike selleks, et meil oleks järk-järgult võimalik ühtlustada selle määruse rakendamine, nagu see vajalik peab olema mis puudutab äh, artiklit kümme äh, kahe tuhande kuuenda aasta direktiivist, äh, siis me oleme teinud omalt poolt ettepaneku. me teame, et liikmesriigiti on olukord erinev. see on see, mida ma kõigepealt tahtsin öelda ja nüüd tahaksin vastata proua Portman koolile tema mainis seda, et veokijuhtidel on vaja leida ohutu ja turvaline parkimiskoht. proua Võrkman Kool. Te tegite tööd selle nimel, et äh, oleks äh, suurem hulk äh, ohutuid parklaid ja võib-olla selle eesmärgini saa-, eesmärgini jõudmine võib võtta rohkem aega Äh, kui algselt plaanitud. Äh, siin on ka öeldud, et me ei tohi seda sektorit liigselt äh, piirata, aga loomulikult te kindlasti teate, et me ei taha lasta tekkida olukorral, kus siin sektoris võivad tekkida turvalisusega probleemid. me ju kaitseme siin tegelikult ka neid veokijuhte endid nende ohtude eest, mida nad võivad võtta. kolleeg Lichtenberg mainis ka seda. härra Marinescu me püüame hindamisele järjepidevalt läheneda, aga samas on tõsi ka see, et praegusel hetkel me ei ole veel valmis taas avama teatud sätteid, meil on vaja, et äh, inimestel on vaja aega uute harjumuste väljatöötamiseks ja ma arvan, et uued harjumused äh, tulevad kasuks kõigile selles sektoris äh, siis, kui nad äh, tagavad töötingimuse ühtlustamise, kui nad austavad juhtide eraelu ning kui nad tagavad suurema turvalisuse. Need on siis minupoolsed kommentaarid loomulikult äh, edastan ma teie poolt öeldu äh, oma sõbrale äh, Antonio Tajanile, et tema saaks tagada selle, et kontroll jätkub koha peal selle kõige valguses, mida siin on öeldud ja lugupeetud president, need täna kõlanud asjad kohased kommentaarid on ka kindlasti kõik need, mida ma edastan oma kolleegile, suur aitäh teile! suur aitäh, lugupeetud volinik, järgmine päevakorrapunkt on äh, arutelu, mis puudutab äh, soovitust teisele lugemisele. Äh, selle on koostanud proua Joy ja see puudutab farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamist loomsetes toiduainetes vamos a ver si, si la señora Doyle. ja vaatame, kas proua Doyle on saalis. kui ta ei tule, siis me peame istungi katkestama mõneks minutiks. me peame siis istungi katkestama seniks, kuni proua Doyle siia saali jõuab tere tulemast, proua Doyle! nii, proua Toil jõudis just õigel ajal kohale. ma ei kutsuks seda küll triumfeerivaks sissetulekuks, aga igatahes oli see väga õigeaegne. niisiis, proua Toil, kas te olete valmis? hästi, siis on teil sõna. You have, you have the floor Can... niisiis, proua Toil, niipea kui olete valmis, alustage. ma jälgisin kõnelejate nimekirja väga tähelepanelikult ja kümme kümme pidi juba meie raport algama, nii et ma tõesti vabandan, et pidite ootama. Äh, niisiis, äh, volinik ei ole ka veel siin, äh, ma olen valmis siis ootama, kui see teile sobib sellepärast et äh, härra volinik ja mina oleme kaks aastat selle raporti teemal juba dialoogi pidanud. me katkestame istungi kaheks minutiks, kuni ka volinik saali jõuab